kõigepealt üks äh, teadaanne, protokoll ja vastuvõetud tekstid on kättesaadavad, kas kellelgi on vastuväiteid, vastuväiteid ei ole, seega on protokoll äh, heaks kiidetud. ja nõukogust olen saanud äh,